erinevust, nagu näiteks Liibüa puhul, BRICS-i riigid olid sellel li, Liibüa puhul palju ühtsemad kui Euroopa Liidu riigid. me peame selliseid lõhesid oma välispoliitikas vältima. suur tänu! aitäh lõppsõna eest, antud arutelu on nüüd lõppenud ja järgmine päevakorrapunkt on härra Watsoni raport sidusa poliitika kohta režiimide suhtes, kellele Euroopa Liit on rakendanud piiravad meetmed härra raportöör, palun. suur tänu, härra president. kõigepealt, härra president, lubage tänu avaldada variraportööridele selle äh, ühtse arvamuse väljakujundamisel, see on küll võib-olla minu nime kandev raport, aga siiski kõikide fraktsioonide ühistöö härra president, meie välispoliitika meetmete seas on kõige tõhusamad meetmed just nimelt need niinimetatud piiravad meetmed. ja praeguse raportiga üritame siis meie erinevad piiravad meetmed viia teineteisega kooskõlla ja tagada koherentsus. see kutsub äh, sellele, et kõik äh, välispoliitika piiravad meetmed oleksid otseselt äh, seotud äh, ka piirangutega, mis seatakse autoritaarsetele juhtidele, riigi, riigijuhtidele, kui nad sisenevad Euroopa Liitu. kui me lubame neil oma piirides äh, käituda karistamatult, siis me õõnestame iseenda välispoliitikat, aga me ei saa ju kaitsta nende üsna kahtlaselt ähm, võidetud tulusid meie pangasüsteemides. me ei saa neid motiveerida ja pidevalt äh, soodustada nende korruptsiooni ja, ja rõhumisalast tegevust oma rahva ja oma ressursside osas ja meie raporti peamine eesmärk on Äh, edendada konstruktiivset lähenemist äh, välisriikide juhtidega, mis oleks meie väärtustel põhinev. me tahame, et meie poliitikad oleksid proportsionaalsemad, paremini sihitud ja inimlikumad ja me tahame ära kasutada Lissaboni lepingust tõusetavaid uusi vahendeid selleks, et luua mitme äh, instrumendiga lahendus selleks, et tõhusalt oma poliitikat ajada. meie eesmärgiks on takistada meie piirides nendel ähm, autoritaarsetel riigijuhtidel varasid säilitada, Äh, räägime siin äh, reisikeeldude pealepanemiseks, et nad saaksid, äh, et nad ei saaks reisida siia mitte humanitaarsetel põhjustel, põhi, põhjustel ja me paluksime, et liikmesriigid äh, ei aitaks neid sanktsioonide poliitikast kõrvale hiilimast. suur tänu äh,! alustagem debati ja nüüd siis avatud mikrofon ähm, ja sõna saab kõigepealt proua Kroonberg, palun. suur tänu, härra president, minu meelest on see raport on väga õigesti ajastatud, eriti arvestades seda, et äh, alles hiljuti kasutasime piiravate meetrite rakendamist Iraani vastu. Euroopa Parlament peaks äh, jätkuvalt äh, rääkima piiravatest meetmetest, selle põhjendustest, ka sellest, et kas on tõhusad Äh, või ei ole seda, kas nad on suutnud saavutada Euroopa Liidu põhilisi eesmärke rahvusvahelise rahu ja stabiilsuse tagamiseks? esimene mm, soovitus äh, on äh, antud siin raportis see, et nõukogu peaks välja joonistama selged kriteeriumid, millal neid piiravaid meetmeid kasutatakse ja mis on nende meetmete eesmärk mulle tundub, et Iraani embargo puhu, embargo näitab just täpselt seda, et meil on seda vaja teine asi, et äh, kaudselt ütleb äh, see raport üsna otseselt, et sanktsioonid ei peaks kahjustama riigi elanikkonda. see on väga oluline ka Iraani puhul. ja kõige vähem on meil vaja seda, et Iraani rahvas peaks Euroopa Liitu oma vaenlaseks. ja lõpetuseks ma tahaksin rõhuda sellele, et äh, koherentne poliitika Euroopa Liidu on äh, vältimatu eeltingimus. ma alles täna kuulsin Iraani delegatsioonis ühte mm, äh, lektorit, äh, kelle üheksasada dollarit on külmutatud Austria palga, pangas. samas näiteks Malta pankades on kaks miljonit Iraani dollarit, mida ei ole külmutatud suur tänu ja kolleeg Ferreira, palun. üks minut. Äh, suur tänu, härra president. kui sanktsioone kasutatakse, siis on see ühepoolne otsus. ja sellega õõnestatakse tegelikult igasuguseid edasisi võimalusi dialoogile või diplomaatiliste kanalite kasutamisele Äh, seda, äh, selliseid meetmeid saab kasutada vaidlustes alati tugevam pool ja üsna tihti lähevad need äh, meetmed mõistusele vastu. kui neid piiravaid meetmeid rakendatakse, siis kärbitakse sellega riigi võimalusi kaubanduseks ja tegelikult ka rikkuse kogumiseks ja võib tegelikult ja tegelikult ainult äh, muudab olukorda hullemaks. minu meelest on vale äh, sanktsioone kasutada äh, hoovana poliitilise olukorra muutmiseks äh, ükskõik millises riigis. riigid peaksid äh, olema ise suutelised ennast juhtima, sel, selleks peab olema rahvas võimeline, andes suveräänse võimu omalt poolt valijatele, mina ei toeta sanktsioonide kasutamist, minu meelest sanktsioonid seda eesmärki küll ei aita täita. kahjuks see ei, ei ole aga Euroopa Komisjoni nägemine. suur tänu, proua Kuukan järgmisena, üks minut palun. suur tänu, härra president mul on väga hea meel, et te olete asepresident. me peame kindlasti suurendama läbipaistvust ja usaldusväärsust meie piiravate meetmete osas. koordineeritud tegevus Iraani või Süüria puhul on näidanud seda, et selleks, et olla öö, oma tegevuses tõhus, peavad kõik liikmesriigid kasutama ühtset poliitikat ja ükshäälselt kasutama sanktsioone nende režiimide suhtes. piiravad meetmed, mida kasutatakse ettevaatlikult, võivad mängida väga olulist rolli. me peame olema ettevaatlikud, sellepärast et me peame neid kasutama nii, et nad ei halvendaks rahva olukorda või kodanikuühiskonna arengut ei pärsiks, mis võib olla tugevaks muutuse mootoriks minu meelest äh, režiimide või režiimi esindajate varad, mis on Euroopa Liidus tänu nendele sanktsioonidele külmutatud, tuleks minu meelest suunata nendesse riikidesse tagasi ähm, ja äh, vabaühenduste loomiseks, sellest oleks kõige rohkem kasu. suur tänu, härra Kukan, ka teie sõnavõtu eest. härra Mikolašik, palun järgmisena suur tänu, äh, härra president, ka mina sooviksin teid õnnitleda asepresidendiks valimise puhul. see on vist esimest korda, kui te olete sellel toolil ja, ja see valmistab mulle tõsist rõõmu. ma olen nõus eelkõnelejaga selles osas, mis puudutab äh, kõikehõlmavat poliitikat äh, nende režiimide suhtes väga oluline on see, et meie välispoliitika oleks siiski järjepidev nende režiimide ja nende eh, esindajate suhtes. selleks, et need üksikisikud ei saaks eh, oma varasid peita eh, Euroopa pankade arvetel. Need varad peaks koheselt külmutama ja loomulikult äh, peaks nendele isikutele kehtestama Euroopa Liitu sisenemise keelu. loomulikult äh, äh, selle erandiga, kui tegemist on humanitaarmissioonidega. meil on vaja ühtseid kriteeriume ja üks näide oleks siin Iraan, kus, kus me oleme üritanud seda teha, sekkub härra president suur tänu teie sõnavõtu eest, sellega on vaba mikrofoni osa läbi, annaksin sõna kõrgele esindajale proua Ashtonile. suur tänu, härra president, tegemist on siin olnud sellise peomeeleoluga täna õhtul, kõik on õnnitlenud uut asepresidenti, tervitan minagi teid ja õnnitlen ka äh, härra Watsonit, kes on äh, ELDR-i Euroopa ülese liberaalide erakonna presidendiks valitud, nii et palju õnne teile teie uutes ametites see raport on väga oluline ja ma olen tõesti väga tänulik teile selle töö eest, mis te olete ära teinud, aga tänu äh, peaks äh, äh, esitama ka kõigile neile, kes täna sõna võtsid. Äh, piiratud meetmed äh, on väga keeruline teema ja teie raportipoolne panus on meile oluline. mida ma tahaksin rõhutada? piiratud, piiravad meetmed on äh, väga oluline hoob meie välispoliitikas ja kahekümne kolmandal kokku tulnud Välisnõukogu näitas ilmselt seda, kui oluliseks me neid peame. Nende meetmete eesmärgiks on äh, kutsuda esile ühes riigis, ühes valitsuses või üksikisikutest käitumismuutust ja mõnes mõttes on nad seega siis see sellised ennetavad meetmed, see aitab meil kiiresti reageerida poliitilistele arengutele ja muutustele. on ülioluline, et igasugune sanktsioon, mille osas otsustatakse, omaks nii väikest mõju üldisele rahvastikule kui võimalik. nii et need peavad olema väga hästi sihitud, nii nagu te, Sir Graham, ka ütlete oma raportis, ja samas, nagu te ka rõhutate, peavad nad olema suunatud konkreetselt ühele või teisele režiimile. ühtne ja järjepidev äh, tõlgendamine ning nende meetmete tõhus rakendamine on väga oluline, kui me tahame sellega mingisuguseid saavutusi äh, ellu kutsuda ja oma poliitilisi eesmärke äh, saavutada ja see peab olema võrdne kõikide riikide osas. me tahame, et need piiravad meetmed, mida me kasutame, et neist saadaks ka aru ma arvan, et me peame väga aktiivselt äh, äh, selgitama sanktsioonide põhjust ka seal riigis, kuhu need on suunatud. Neid otsuseid ei langetata mitte kunagi lihtsalt ja alati on eesmärgiks väga konkreetne siht. ma tooksin siin konkreetselt Iraani näite. Iraani vastu kehtestatud sanktsioonide mõte seisneb selles, et sundida äh, Äh, neid kinni pidama nendest kohustusest, mille nad võtsid endale tuumarelva mitte, mm, äh, tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga lubada eksperdid riiki ja tõestada, et tegemist on äh, tsiviilprojektiga, mitte tuumarelva ehitamisega. kui riigid ja režiimid ei täida oma eesmärke, kas ei täida siis oma rahvusvahelisel tasandil võetud kohustusi või nii, nagu me oleme näinud Süürias, nad lihtsalt ei suuda toetada oma rahvast ja vältida vägivalda nende rahva vastu, on meil kohustus, moraalne kohustus ja ka rahvusvahelisel areenil lihtsalt väga tugeva mänguri kohustus reageerida. aga sanktsioonide eesmärgiks on tõesti esile kutsuda muutuseid. see on väga oluline, et seda mõistetaks siin kojas, oluline, et seda mõistab äh, kõnealune riik ja eriti selle riigi rahvas ja muidugi, mis iganes me ette võtame, me peame austama inimõigusi, põhivabadusi ja seda, et inimestel oleks juurdepääs äh, Euroopa kohtadele. ma tahaksin rõhutada sellele, sellepärast et see ei puuduta mitte ainult meie poliitikate selgust, vaid äh, see on peegeldunud ka Relexi töödokumendis, kus me headest tavadest oleme rääkinud see, selle dokumendi äh, võttis vastu ka partnerluse ja koostöönõukogu äh, hiljuti. ja tegelikult kajastuvad ka seal need ettepanekud, mida teie raportis on toodud. Äh, Sir Graham, te viitasite sellele, et üksikisikud ja ettevõtete huvid on ka olulised Araabia Äh, kevade ajal me külmustasime, külmutasime Egiptuse, Süüria ja Liibüa ähm, isikute varasid. isegi kui demokraatiale üleminek toimub, jääb lahendamata äh, võõrandatud varad, äh, mida siis need autoritaarsed isikud on Äh, kantinud äh, Euroopasse tõsine probleem ja see on keeruline probleem, aga ma ütlen kõigile, et me oleme valmis aitama äh, puudutatud riike ja Euroopa Liit koos Maailmapangaga kavatseb Tuneesias kokku kutsuda töögrupi selleks, et kõik eksperdid istuksid ühe laua taga ja mõeldaks siis sellele, et kuidas tuua tagasi Tuneesia rahva vara Tuneesiasse me tunnustame seda raportit äh, ja selle põhisõnumit, et me oleme järjepidevad oma tegutsemises ja et me peame kaaluma seda, et kuidas me saaksime suunata oma sanktsioone ja piiravaid meetmeid nii, et nad ei oleks mitte ainult tõhusad, vaid et äh, ei äh, annaks võimalust kellelgi nendest kõrvale hiilida või et sellel ei oleks negatiivseid tagajälgi. ja teine asi, mis on oluline, on see, et sanktsioonid oleks võimalik ka väga kiiresti tühistada kui äh, varad on tagasi jõudnud äh, nendele, kellele nad kuuluvad. ja see on järgnevatel nädalatel ja kuudel meie töö väga-väga oluline osa, nii et ma tänan teid selle raporti eest veel kord. Äh, suur tänu, proua Ashton. suur tänu teie lõppmärkuste eest äh, ja ma tahaksin tänada ühtlasi kõiki äh, selle eest, et te mind olete nii sõbralikult tervitanud minu uues ametis ja no mulle meeldib, äh, proua Ashton, et te vastu pidasite sellele pikale sessioonile, te olete juba kella viiest saadik siin istunud ja see on ikkagi väga-väga raske töö pidevalt neid arutelusid jälgida, nii et ma hindan kõrgelt seda, mida te olete täna õhtul äh, teinud meie kojas. ma nüüd äh, selle päevakorrapunkti lõpetaksin ja järgmine päevakorrapunkt on härra Santiago Fissas äh, raport